kollegas. tere hommikust, daamid ja härrad. kuulutan istungi avatuks, mul on teade. aga kolleeg Prillu on tahtnud esitada päevakorda puudutava küsimuse, töökorda puudutava küsimuse, üks minut. aitäh kaheksateistkümnendal oktoobril toimus suur plahvatus San Francisco linnas Kalabrias ja see hävitas väga palju äh, maju infrastruktuur on kahjustatud, inimesed on pidanud oma kodudest lahkuma ja koolid on suletud, tegemist oli looduskatastroofiga, sellised on Kalabrias viimasel ajal muutunud äh, tavalisemaks võimalik, et seoses äh, kliimamuutustega. ma tahaksin väljendada oma kaastunnet äh, selle linna elanikele, ma loodan, et parlament on minuga ühel meelel siinkohal ja samuti naaberlinnade elanikele. jah, kuulasime teid huviga ja tahaksime väljendada oma solidaarsust ja muret selle looduskatastroofi pärast, mis Kalabrias on toimunud. ja ma arvan, et ma saan siin rääkida kogu parlamendi nimel, kui ma ütlen, et parlament on oma mõtetes äh, teiega ja kogu selle piirkonna elanikega. tänases ähm, päevakorras on esimene punkt rakendatud reformid ja areng äh, Moldova Vabariigis ja komisjoni poolt annan sõna volinik Füülele. härra Füüle, palun. tere hommikust, härra president, austatud parlamendiliikmed. kui vaadata Euroopa Liidu ja Moldova suhteid, siis äh, on vaieldamatu, et me oleme teinud suuri edusamme äh, rekordiliselt lühikese ajaga aga siseriiklikult on selle